lugupeetud kolleegid. Mm, alustame esimese osaga komisjoni küsimustest. esimese küsimuse on esitanud härra Papastamkos ja sõna on härra Barniel. aitäh, härra president ma sooviks tänada härra Papastamkost selle teema, selle küsimuse eest, mis puudutab teemat, mis on väga oluline praegu äh, majanduse ja finantsturgude toimimise jaoks Kri äh,. reitinguagentuurid äh, mängivad suurt rolli äh, riski hindamisel ja kriis näitas, et äh, et äh, toim-, turgude toimimine tekitab suuri probleeme ja neil on äh, tihti väga suur, rasked tagajärjed. ja seetõttu on tehtud äh, oluline otsus äh, juurutada uued äh, järelevalvereeglid. ma tuletan teile meelde, et äh, kriisi hetkel komisjon väga kiiresti võttis vastutuse ja äh, ja esimese kahe aasta jooksul äh, olid riigikonventuuride tegevused väga olulised. kahe tuhande seitsmendast aastast alates, alates Lehmani pankrotist võeti vastu äh, äh, tänu Euroopa Parlamendi ja tema raportööril härra Gozesi tööle õigusaktid, mis aitasid äh, meil üle saada äh, finantskriisist. Äh, reitingu agentuuridele kehtestati ranged reeglid selleks, et ei oleks võimalikud huvide konfliktid, et oleks võimalik parandada hindamise kvaliteeti ja hindamismetodoloogiat ja selleks, et tagada, et need reitinguagentuurid tegutseksid läbipaistvalt. lugupeetud daamid ja härrad saadikud, ma olen kindel, et need uued reeglid otsustavalt parandavad hindamisprotsessi Ähm, toimimist ja nende hindamis-, reitinguagentuuride läbipaistvust e-, ja e-, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa riikide äh, hindamist. Äh, äh, mis puudutab seda, et härra Papastamkov soovib Euroopa reitinguagentuuri loomist, siis see idee puudutab neid äh, võimalik alternatiiv praegustele reitinguagentuuridele, kelle teo, tegutsemise maksavad kinni tellijad. seda ideed tuleb põhjalikult analüüsida, eriti tuleb pöörata tähelepanu vastutusküsimustele. praegu on esimeseks prioriteediks kahe tuhande üheksanda aasta määruse hea toimimise tagamine ja praeguse süsteemi uuendamine. aga ma ei äh, eita, et selle see idee võib olla võimalus, uue Euroopa reitinguagentuuri loomine võib olla võimalus ja äh, kahe tuhande e-, üheksanda aasta määruse puhul on ette nähtud ka selle läbivaatamine ja komisjon peab kahe tuhande teist, kaheteistkümnenda aasta detsembriks selle äh, läbivaatamise parlamendile ja nõukogule esitama. komisjon teeb ettepanekuid selleks, et esmale anda äh, vastutus äh, reitinguagentuuride järelevalve eest. Teie ja äh, tegite ettepanekuid selle põhimõtte osas ja riigi ja valitsusliit olid sellega nõus ning ma loodan, et, et olemasolev regulatiivne raamistik leiab täiendust ja, ja olukord paraneb, et. aitäh, härra Papastamkosel võimalus esitada täiendav küsimus. aitäh, ma sooviks tänada volinik Barnier'd vastuse eest ja ma ütleks volinikule, et tegemist on teemaga, kus alati on vaja parlamentaarset kontrolli enne seda oli vaja juba enne rahvusvahelise kriisi puhkemist. Ehm, siin on tegemist kahe paradoksaalse küsimusega. on rahvusvahelised reitingud, kus ei ole mingit kontrolli ning teine eh, paradoks on, et eh, mängu tulevad ka erahuvid väljaspoolt Euroopat ning need ilmuvad ikka ja jälle välja, need mõjutavad riike ja need mõjutavad ka Euroopa Liidu institutsioone ma tahaksin teil üles kutsuda sellele, et komisjon tegutseks kiiremini ja milline võiks olla, kuidas jagatakse reitinguagentuuride tööpiirkond? palun, sõna on härra volinikul. härra Papastankos, ma tean, et see teema on teie jaoks väga oluline ja sellepärast on väga hea meel, et täna on meie vahel esimest korda aset leidmas selleteemaline dialoog. ma võtan selle uue määruse arvesse, olen oma ametis olnud veel väga lühikest aega ja ka president Barroso eesmärgiks on luua uusi eesmärke ka reitinguagentuuridele. ja vastavalt äh, teie ootustele peaks tõepoolest äh, suurenema esmaroll, kus äh, ühisturul, mis, kus siis riigid on üksteisega integreeritud ja ettevõtted ei ole enam ainult ühes riigis tegutsevad me teame, et pool pankadest, mis meie liikmesriikides tegutsevad, kuuluvad teiste riikide ettevõtetele omanikud on teistes liikmesriikides ja seetõttu tõepoolest see küsimus on väga oluline, me peame enam tegelema ka integreerimisega selles sektoris ja peaks ka järelevalve olema nii Euroopa mõõtmega kui ka rahvusvahelise mõõtmega. nüüd tulles nende riikide juurde, kes on eriti rängalt äh, kannatanud selle kriisi all, me peame muidugi säilitama valvsuse, peame vaatama seda, mis, äh, millised äh, sündmused on aset leidnud, milline on kriisi mõju nende majandusele ja ka avalikule sektorile nendes riikides, vaatama, millised on, milline on see seis võlgadega ja siis vaadata äh, milline on äh, selle kriisi hind maksumaksjatele, see on väga oluline küsimus, mille ma tõstatasin ka Madridis finantsministrite kohtumisel. milline peaks olema äh, tulevaste kriiside haldamine selleks, et äh, kõige suuremat lööki ei võtaks enda peale just maksumaksjad. ja järelevalve muidugi puudutab ka investeeringuid, meil on vaja väga tugevaid rangeid reegleid, et reitinguagentuurid, agentuurid samuti järgiksid väga selgeid reegleid, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus ja loodan ka selle ettepanekuga peatselt välja tulla, aitäh. sõna härra Obermeier, kes soovis sõna? aitäh aitäh selle suurepärase ülevaate eest, see meelestab mind veidi optimistlikumalt, kui see tõesti soovite. kui tõesti luuakse Euroopa reitinguagentuur, siis me muutume sõltumatuks erareitinguagentuurides. aga oluline ei ole muidugi mitte ainult asukoht, vaid mind huvitaks ka, et kuidas Euroopa reitinguagentuur, et milline oleks selle koosseis ja ja loomulikult äh, ei, peab seal olema ka teatav äh, võimekus äh, ja tegutsemisvõimalused, milliseid tagajärgi tooks kaasa näiteks Eurotsooni liikme probleemid krediidivõimelisusega. aitäh, sõna härra volinikul. Monsieur député, euh, Monsieur Papastamkos m'a interrogé sur tõepoolest äh, tahaksin endagi poolt väljendada toetust siis ühe variandina luua äh, Euroopa reitinguagentuur, ma ei ole veel oma lõplikku seisukohta välja kujundanud äh, selles küsimuses, komisjon on seda lahendust kaalunud see määrus, mis vastu võeti ja mis äh, kom-, komisjoni poolt välja pakuti, see näeb ette praegu ähm, tegutsevate eraagentuuride tegevuse ümberkorraldamisel, uute läbipaistvusnõuete kehtestamisel, selleks, et äh, nende äh, tegutsemispõhimõtted oleksid siis tugevamatel alustel korraldatud. ja me oleme ette näinud ka esmale teatud järelevalve rolli, see uus agentuur, viitas siis ka härra Papasta-, Pastamkos, me ei taha kindlasti seda võimalust samuti välistada, vaatame, et kuidas selline ärimudel võiks, nii-öelda ärimudel võiks selles valdkonnas toimida. ja me peame väga hoolega kaaluma erinevaid variante, vaadata, milline oleks see töömudel ja see selline agentuur võiks ehk tekitada ka küsimuse, kas avalikul õigusel on, avalikul sektoril on õigus äh, sekkuda sellisel viisil erasektori tegevusse, siin võib tekkida teatud huvide konflikte, nii et need on need küsimused, mis tõstatuvad, kui me soovime uue agentuuri loomise teed minna. ja me peame tõepoolest äh, seda kõike kaaluma väga põhjalikult, äh, mitte impro-, improviseerima selles vallas, me peame endale võtma piisavalt aega selleks, et äh, kaaluda kõiki selle mm, ümberkorraldatud süsteemi üksikasjadele, aitäh! aitäh, härra volinik! lugupeetud daamid ja härrad, kui keegi saadikutest, kes äh, küsimuse on esitanud saalis, ei viibi, siis äh, äh, seda küsimust ei esitata, aga kuna tegemist on erakorraliste oludega, siis äh, me võtame praegu lihtsalt teadmiseks selle, et küsimuse esitajat saalis ei, saalis ei ole ja nad võivad saada oma äh, küsimusele, mille nad esitasid, kirjaliku vastuse, äh, hoolimata sellest, et seda ei ole võimalik, see küsimust ei ole võimalik esitada siin täiskogu saalis. nii et küsimusi, vastuse saate te ikkagi. järgmiseks härra Baltšiitise küsimus, proua Morkunaite küsimus ja järgmine küsimus on äh, äh, härra Almuniale, volinik Almuniale. Need äh, küsimused on suunatud volinikele, kes peaks ole-, kes pidid siin olema ja see küsimus härra Almuniale, selle oli esitanud härra Liam Aylward. küsimus kakskümmend kaheksa, kuna volinik on siin, siis ma paluks, et ta vastaks sellele küsimusele. härra Almuniat ei ole kohal härra Almunia just jõudis kohale, siis ta võiksid, võiks pärast anda vastuse, aga ma jätkan nüüd äh, teiste küsimustega. härra Tussas ei ole kohal, tema saab kirjaliku vastuse. härra Crowley. härra Ziobro. ja järgmine küsimus kas äh, volinik on kohal, kes vastata saaks? Mr Almunia, welcome. Uh, are you, are you, are you ready to uh, reply to Mr Aylward's uh, question? härra Almunia, kas te olete valmis vastama härra Aylwardi küsimusele? Is yours for a reply to Mr nii et teil on sõna selleks, et vastata härra Aylwardi küsimusele suur tänu, härra president, palun vabandust, ma olin saali ukse juures. et komisjon jälgib tähelepanelikult nutitelefoni turgude arengut, nagu austatud liige oma küsimuses viitab, siis teatud juhtudel luuakse uusi turge komisjon tahab tagada, et Euroopa Liidu konkurentsipõhimõtted ja reeglid võetakse arvesse, samas me võtame ka arvesse turudünaamikat ja eriolukorda. hiljutised juhtumid nagu Microsoft ja Intel on näidanud, et komisjon saab võtta rikkumismenetlusi selleks, et tagada, et tarbijatel oleks võimalik valida erinevate alternatiivide vahel ja seega ära kasutada innovatsiooni kui me räägime teise ja kolmanda põlvkonna mobiiltehnoloogiatest ja vastavatest äh, programmidest, äh, siis komisjon teab, et ka mitte ärisaladusega kaitstud tehnoloogiad arenevad väga kiiresti. Äh, me jälgime erinevaid ettevõtteid ja nende strateegiaid, turg valib siin võitja, aga äh, me püüame tagada selle, et äh, tarbijatel oleks võimalik valida erinevate pakkujate vahel, me tahaksime vältida turgude sul-, lugustamist ja ka domineerivate positsioonide üleviimist äh, erinevate turgude vahel. nii et seega me tahame tagada konkurentsi äh, tarkvaraturgudel. aitäh, nüüd saab sõna härra Ilvo aitäh, ma muudaksin kergelt teemat. hiljuti on olnud äh, uusi äh, teemasid, mis puudutavad sisupõhist tsensorlust tehnoloogia vallas. operaatorid äh, ja tarkvaratootjad on poliitilise sisu tõttu loobunud teatud rakendustest. ma tahaksin, et komisjon ähm, kinnitaks, et Äh, konkurents äh, tehnoloogiate vallas ei piira vaba äh, kõneõigust. sõna härra volinikul. jah, ma tean, et teie teise küsimuse elemendid võivad tekitada konkurentsiprobleeme turgudel, me hoiame turgudel tihedalt silma peal ja ma ei saa konkreetseid uurimisi kommenteerida, aga praegu on meil äh, need uurimised arendamisel, aga ma kindlasti kinnitan, et need mured, mida te olete siin parlamendis välja öelnud, on ka meile tead-, mm, teadnud ja minu roll äh, Mm, on jälgida äh, konkurentsiolukorda, et ei tekiks domineeriva positsiooni ärakasutamist, et ei tekiks turule sisenemise tõkkeid ja see tähendab ka seda, et äh, tarbijad peaksid äh, saama ära kasutada uusi tehnoloogiaid ja nad ei peaks kannatama nende pärast. aitäh, meil on veel kaks küsimust, esimene härra Rüübišilt, kolmkümmend sekundit on aega selle esitamiseks. aitäh, härra president, lugupeetud volinik Roamingu esimeses äh, määruses äh, me panime paika selle, et äh, iga Euroopa operaator peab olema võimeline võtma ühendust iga kliendiga, aga nüüd operaatorid ei ole võimelised, äh, valmis toetama seda lahendust, kas te arvate, et võib olla vajalik, äh, et ähm, sekkuksid äh, siseriiklikud reguleeri-, et, et seda küsimust reguleeritaks siseriiklikult? teine küsimus härra Obermeierilt. aitäh, härra president. väga rõõmustav on see, et komisjon tegeleb nende küsimustega konkurentsiõigusest lähtuvalt. minu küsimus on, et kas äh, sellised juhtumid on jõudnud ka Euroopa Kohtusse ja kas sellised, selliseid kohtuasju võiks ähm, kasutada analoogia, analoog, analoogiliselt ja kas on nutitelefonide kasutajaid, kes on juba äh, oma operaatorid kohtusse kaevanud? sõna härra Almunial aitäh, härra president. vastuseks küsimusele, ma arvan, et me peaksime kombineerima reguleerimist ja konkurentsiõiguse instrumente vastavalt sellele, mis on sobivam. Teie sõnavõttudes ja küsimuses tõstatati neid küsimusi, konkurentsiinstrumendid on siin olnud kasulikud ja on tulevikus äh, aga ma ei välistaks seda, et mõnel hetkel võib äh, komisjon kasutada oma regulatiivõigust, me oleme seda teinud minevikus ja me saame seda ka tulevikus uuesti teha. ma arvan, et parim lahendus on äh, sobiv äh, komplekt regulatiivsetest ja konkurentsiinstrumentidest, need peaksid teineteist täiendama, mitte välistama ja äh, austatud liikmele, vabandust, mina ei ole jurist ja mina ei tea konkreetsete üksikisikute kaebusi äh, või hagisid kohtusse, meie mõnikord saame kaebusi ja teavet ja iga kord peame me reageerima, sellepärast et äh, me arvame, et komisjonile saadetud teave või kaebused on väärt meiepoolset reaktsiooni nii et me reageerime vastavalt. nagu ma varem ütlesin, me praegu samuti viime läbi uurimisi, aga ma ei saa praegu neid kommenteerida, sest ma pean olema diskreetne, aitäh. aitäh. järgmise küsimuse on esitanud härra Tussas, tema saab küsimuse, vastuse kirjalikult, me täname härra volinik Almuniat, järgmised küsimused on esitatud proua Kruusile. ma usun, et ta ei ole veel jõudnud kohale. kas see on nii, et ta ei ole veel äh, kohal? härra Crowley't esindab härra Aylward, aga me peaksime ootama ära ka proua volinik Kruusi ja kirjalikud äh, vastused saavad härra Zjobro järgmine küsimus on volinik Reinile, selle on esitanud Nikolaus Tšuntis, tegemist on küsimusega kolmkümmend kaks ja volinik, volinikul on sõna vastamiseks. Uh, aitäh. finants uh, majanduskriis äh, Kreekas ei saanud äh, alguse mitte avalikust sektorist, vaid pangasektorist ja me näeme, et äh, see kriis on võimendumas ka riigi võlakirjade valdkonnas ja võttes arvesse kõiki erinevaid infoallikaid ning samuti reitinguagentuuride allikaid, siis komisjon äh, kaalub kõiki erinevaid äh, võimalikke meetmeid äh, selleks, et pidada kinni nõuetest tähtajaks on viies mai, selleks et siis paika panna eelarvekärped kahe tuhande kümnenda aasta eelarve suhtes. mõned Kreeka pankade varadest on äh, Äh, Kreeka võlakirjades ja me näeme, et äh, ebaõnnestunud laenude arv üha suureneb, me näeme, et Kreeka pangad on üha enam suuvuvad, äh, sõltuvad Euroopa Keskpanga refinantseerimise võimalustest. Komis-, komisjon püüab tagada euroalal finants, mikromajandusliku stabiilsuse ja vähendada Kreeka kriisi mõju teistele riikidele. Ehm, kõige suuremas mures on siin Saksamaa ning äh, Prantsusmaa. see kõik puudutab äh, väga selgelt äh, pankade bilansilehte ja me näeme et, et kümme protsenti ähm, Kreeka pankade bilansist puudutab Kagu, Kagu-Euroopa riike aitäh vastuse eest kindlasti on probleeme äh, Kreeka pankadega, neil on likviidsusprobleeme, likviidsusprobleemid on ka avalikul sektoril, aga see, mida ma tahtsin tegelikult äh, mär-, öelda, on see, et iga kord, kui Kreeka kuulutab välja mingid meetmed, või võtab laenu, siis äh, on mängus need reitingud, äh, reitinguagentuurid mä-, alandavad Kreeka riigi, riigi reitingut, äh, Kreeka pankade reitinguid ja see ei ole hea roll. tuleb küsida, et kas reitinguagentuurid on tõepoolest usaldusväärsed mina ei saa aktsepteerida seda, et Euroopa Keskpank täna ka veel aktsepteerib neid reitinguid ja et Euroopa institutsioonid mm, neid aktsepteerivad. kindlasti tuleks see probleem lahendada aastaks kaks tuhat kolmteist, aga ma tahaks teada, et kas praegu oleks ka võimalik see, et Euroopa äh, institutsioonid ignoreeriksid lihtsalt neid reitinguid? sõna volinikul, palun. Uh, aitäh nagu ma just ütlesin, komisjon enda analüüsis võtab arvesse krediidireitingu agentuuride andmeid, kuid põhineb ka enda poolt läbi viidud analüüsil ja komisjon jälgib väga hoolega seda, mis toimub avalikus sektoris, pangandussektoris Kreekas. nii oleme jõudnud ka enda järeldustele ning selle alusel saame esitada ettepanekuid nõukogule nii et me ei sõltu ainult krediidireitingu agentuuridest, mis on tegelikult erafirmad, vaid me lähtume enda analüüsist äh, finants, sellest, mis to-, toimub finantsturgudel. veel kaks äh, küsimust sama teema kohta, kõigepealt härra Messerschmidt, palun, kolmkümmend sekundit on aega. Er aitäh, me kõik Äh, mõtleme sellele, et mida teha äh, selleks, et lahendada finantskriisis tekkinud probleeme. ja hiljuti meediakanalite vahendusel te tegite ettepaneku, et liikmesriigid tulevikus oma eelarve ettepanekud esitaksid komisjonile enne, kui liikmesriikide parlamendid neid arutama hakkavad ja need vastu võtavad. Äh, ma tahaks täpsemat, täpsemaid täpsemaid andmeid selle ettepaneku kohta, kas komisjon tulevikus äh, äh, saab äh, eelarve eelnõud enne kui vastavate riikide parlamendid, kas te palun võiksite täpsustada? ja teine küsimus härra Papa-Nikolault. aitäh ähm, vastuse eest, härra volinik, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite, need andmed, mida te nimetasite ja see, kuidas te selgitasite komisjoni hoiakut, ma üritan teha järeldusi sellest, kas ähm, millalgi lähemas tulevikus võiks äh, mõnel äh, eurotsooni riigil olla samu probleeme reitingutega, et kas siis suhtutakse sellesse probleemi samamoodi nagu Kreeka puhul, kas ähm, aluseks oleks sama loogika nagu praegu, äh, sest senisel, sellise lähenemisega nagu Kreeka puhul on äh, kokkuvõttes olnud palju probleeme ja ilmnesid eurotsooni struktuurilised probleemid, millel võiksid olla tulevikus, millel võiks olla tulevikus mõju ka teistele liikmesriikidele. aitäh sõna volinikul! Thank you, uh, thank you, Mr aitäh, lubage mulle kõigepealt meenutada, et ma vastan neile küsimustele volinik Reini asendajana, kes praegu kahjuks haige on, nii et see ei ole küll osa minu vastutusalast, kuid need küsimused tõstatati ja, ja kõik see, mis puudutab riikide eelarvet, seda me tõepoolest eelmisel nädalal kolleegiumis esimest korda arutasime, milliseid meetmeid peaks võetama, et tulevikus ja see on kindlasti üks teemadest, millega me veel tegeleme, kuid praegusel ajahetkel ei ole veel selles vallas mingeid konkreetseid otsuseid langetatud, käimas on arutelu selleks, et tagada see, et seda teemat tõepoolest korralikult kolleegiumis arutatakse ja siis komisjon saab välja tulla ka endapoolse ettepanekuga, volinik saab tulla konk-, konkreetse ettepanekuga välja ja siis saab temaga seda arutada. nüüd äh, need äh, sammud, mis on astutud Kreeka suhtes ja et kas neid korratakse ka teiste liikmesriikide puhul, ma loodan, et neid küsimusi meile enam ei esitada, kuid kui neid esitatakse, siis vastus on täpselt samasugune. aitäh, me tervitame nüüd äh, siin ka proua volinik Roosi. Äh, Teile oli esitanud küsimuse härra Crowley. E, e, see oli küsimus number kolmkümmend, nüüd esitab selle küsimuse härra Eilvood ja teie võite vastata, proua volinik. aitäh, härra president. maailmas, mis liigub kiiresti uute digitaalajastusse, peab Euroopa olema valmis äh, lairibaühenduse infrastruktuuriga, mis aitab äh, äh, arendada tulevat vast majanduskasvu äh,. märtsis kaks tuhat kümme äh, seadis Euroopa Ülemkogu eesmärgiks sajaprotsendilise ühenduse aastaks äh, kaks tuhat kolmteist ja staadias Äh, strateegias Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend on samuti seotud eesmärgid äh, lairibaühenduse kiiruse osas, seda ka ähm, maapiirkondades ja viiekümne protsendi äh, majapidamiste puhul peaks see kiirus olema vähemalt sada megabaiti. üks Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend algatustes algatustest toob ka eesmärgiks välja äh, lairibaühenduse arendamise Euroopas, see on Euroopa digitaalagenda. agenda järel võetakse vastu kolm äh, lairibaühenduse dokumenti, esiteks teatis, kus äh, tuuakse välja selles osas see, kuidas lairibaühenduse teat-, strateegiat ellu viia äh,, teiseks äh, dokument, mis puudutab äh, Äh, õiguslikku alust äh, kiire interneti jaoks ja kolmandaks äh, esimene raadiospektri programm, mis on aluseks komisjoni programmile tagada piisav sagedusvahemik lairibaühendusele. ja digitaalne agenda ei too välja mitte ainult äh, komisjoni kohustusi, vaid ka ettepanekud liikmesriikide jaoks ja nende keskmes on riikide lairiba strateegiate väljatöötamine, see kaasab nii erainvesteeringuid, äh, mis puudutab näiteks äh, infrastruktuuri kaardi, kaardistamist, juurdepääsuõigusi ja nii edasi, ja nende abil eh, saavad liikmesriigid vähendada infrastruktuuri kulusid, tagada infrastruktuuri parem käideldavus ja samuti seal on ka juttu sellest, eh, kuidas eh, täita rahastamistühimikku, kuidas kasutada täielikult ära struktuurifonde ja kuidas kaasata erarahastamist lisaks avalikule rahastamisele. komisjon omalt poolt otsib võimalusi, kuidas suurendada era- ja avaliku sektori investeeringuid äh, nende eesmärkide saavutamisse. Äh, finantseerimise kujundamine on üks äh, nendest võimalustest, kuidas vähendada lõhet selle vahel, mida oleks vaja ja mida turg on tegelikult valmis pakkuma. What happened? Uh, Mr. Aylward, you have the floor. 30 seconds. kolmkümmend küsim-, minutit. suur tänu. volinik, meie maailm on üha digitaalsem, nagu te ütlesite, ja osa ettevõtlusest toimub veebis. minu arvates on üks rühm inimesi, kes on jäänud siin kõrvale Need on need kodanikud, kelle juurdepääs internetile on piiratud või neil seda üldse ei ole. Äh, mida me saame teha selleks, et tagada, et nad ei jääks ühiskonnast kõrvale, kuidas me saame neid aidata? sõna proua volinikul. härra volinik, see ei ole ainult komisjon, vaid ka nõukogu, kes tegi selle nii-öelda targa otsuse, et äh, äh seada sisse Eh, eesmärk, et aastaks kaks tuhat kolmteist peaks olema internetiühendus sada protsenti, et sada protsenti on sada protsenti, ükskõik eh, kellele te ka mõtlete, nemad peaks ka sinna saja protsendi sisse jääma. meil on kaks küsimust, esimene härra Haaberilt, palun, teil on kolmkümmend sekundit aega. suur tänu, härra president. ma tervitan härra Crowley küsimust ja Iirimaal äh, on uus traadita äh, lairibaühendus, äh, mis pakub maapiirkondades esimese põlvkonna ühenduse võimalusi. ma tahtsin küsida volinikult äh, küsimuse kohta, millega minu töö on seotud, see on riigiabi kriteeriumid kohalike lairibaühenduse, ühenduste arendamisel Äh, ma tean, et kohalikud omavalitsused on püüdnud riigiasutustega koostööd teha selleks, et konsolideerida äh, oma nõudlust, et äh, selline nõudluspakett välja töötada selleks, et riigiabi nõudmistele vastata nii et minu küsimus on see, et võib-olla komisjon saaks aidata sellega, et pakuks välja selged juhised riigiabi osas, et aidata neid eh, erasektori ja avaliku sektori koostööprojektide elluviimist, aitäh. teine, teise küsimuse soovib esitada proua Tikau planul european de redresare economică Äh, proua volinik. Euroopas on ette nähtud äh, sada miljonit eurot selleks, et saavutada seda sajaprotsendilist äh, kaetust lairipõhja, internetiga. ma tahaks küsida, et kui kaugele on jõutud sellega, selle infrastruktuuri loomisega, aitäh? mis puudutab esimest küsimust, härra president, siis tõesti oleks õige öelda, et lairibaühendusest rääkides me ei räägi mitte ainult fiiberoptikast või kaablitest, me räägime siin ka satelliitühendustest, raaditaühendustest ja nii edasi. nii et vastates äh, äh auväärsele liikmele, et äh, me soovime saada sajaprotsendilist ühendatust, siis äh, Äh, see ei, ei äh, piira seda, kuidas me seda saavutada tahame. Äh, nüüd, mis puudutab Iirimaad, siis ma oleksin väga positiivne nende investeerimis, investeeringute tasand näitab Äh, seda, et on võimalik ära kasutada ka struktuurifondide raha, Iirimaa on seda üsna hästi ära kasutanud, viiskümmend protsenti umbes rahastamisest või natuke vähem. mis puudutab teisi liikmesriike, siis mõnikord äh, kasutati seda ainult kolmandiku ulatuses või isegi vähem Äh, tuleks silmas pidada, et investeeringud infrastruktuuri töötavad äh, tuleviku nimel, töökohtade loomise nimel. samas äh, mõnikord ma võtan arvesse ka oma kogemust varasemast ajast, eelmise portfelli ajal ma vaatasin läbi riigiabi reeglid ja üks nendest reeglitest puudutas just nimelt lairibaühendusi. me andsime just nimelt täpsemaid juhiseid selles osas, kuidas ja millisel viisil selliseid küsimusi lahendada. ka Euroopa Investeerimispangaga oleme uurinud, kas oleks võimalik ära kasutada nende rahastamist ähm, tehnilise poole pealt, nii et ma arvan, et see hiljutine riigiabi reeglite läbivaatus äh, tegi üsna selgeks, mis on lubatud ja mis mitte ja muide, te võite alati küsida äh, härra Almunia meeskonnalt, nii et ärge kõhelge, kui te ei ole päris kindel, siis pöörduge nende poole, aga üldiselt me peame mõistma, et era- ja avaliku sektori partnerlus on see, mis seda tüüpi teemade puhul on väga edukas, loomulikult asi sõltub ka liikmesriigist, aga üldiselt eh, see sajaprotsendiline ühendatus, ma kordan, on meie eesmärk ja see on suurepärane eesmärk ja nii et vaheeesmärgiks oleks viiskümmend protsenti ja lõpuks sada protsenti Äh, me räägime siin saja megabaidisest ühendusest, nii et see on suur samm edasi ja lairibaühendus, millest me praegu räägime, ma arvan, et suur samm tehakse juba enne aastat kaks tuhat üksteist. aitäh, proua volinikule jätkame mm, küsimustega mm, volinik Reinile, kes on siin kohal. järgmine küsimus on äh, number kolmkümmend kolm, mille on esitanud härra Posselt. härra volinik, äh, palun, teil on võimalus nüüd vastata. Uh, aitäh, härra president euro kasutusele võtmise majanduslikud äh, kasud äh, riigile, kes euroalaga liitub, äh, sellel, sellest on kasu selle riigile, euroalale üldiselt ja selliseid näiteid võib leida komisjoni TMÜ kümnendast aruandest, kahe tuhande kaheksandast aastast ja seal on välja toodud ka see tasutav lepingule vastavalt äh, Äh, kõik riigid, neil on kohustus äh, liituda euroalaga, kui nad kriteeriumeid täidavad, välja arvatud äh, Taani ning Ühendkuningriik, kes on läbi rääkinud eritingimustes. kui Taani ning Ühendkuningriik soovivad siiski taotleda liikmelisust euroalas, siis neile rakenduvad samad hindamised nagu kõigile teistele kandidaatriikidele, nagu on rakendunud nendele riikidele, kes on siiani euroalaga liitunud ja komisjon äh, toetab neid äh, ettevalmistusi enda poolt äh, täielikult. Rootsil ei ole sellist opt-out klauslit, siiani on Rootsi ise otsustanud mitte liituda ähm, euroalaga, nad ei ole liitunud RM kahega, kuid komisjon leiab, et need liikmesriigid, mis praegu ei vasta kõikidele euroga liitumise kriteeriumitele, peaksid siiski püüdlema nende tingimuste täitmisele. härra Posselt, teil on kolmkümmend sekundit, palun. härra volinik, kaks täiendavat asja. esiteks, komisjon ei taha julgustada Rootsit oma kohustusi äh, täitma. Rootsi on ju lepinguga kohustatud seda. ja teine küsimus, mis saab Eestist, kas te arvate, et Eesti äh, võetakse veel sel aastal Eurotsooni vastu? palun, härra Ponik, teil on sõna vastuseks. Uh, aitäh, president. nagu ma mainisin Rootsi ei vasta teatud kriteeriumidele ja kaks nendest kriteeriumidest, nad ei ole ERM-i ehm, e eh, liikmed ning samuti eh, on teatud keskpanga regulatsioonide osas eh, ebavastavusi et need on kindlasti äh, kriteeriumid, millele nad võiksid vastata, need ei äh, ole majanduslikud kriteeriumid, mis puudutaksid näiteks eelarve puudujääki ja kahjuks ähm, pädev volinik selles valdkonnas äh, ei saa haiguse tõttu siin viibida, ta saaks muidu teile põhjalikumalt vastata. mis puudutab Eestit, siis nii palju, kui mina tean, see küsimus praegu on veel aruandlusprotsessis ja hindamine kestab nende kriteeriumide osas. järgmine küsimus äh, number kolmkümmend neli, selle esitas härra Papa-Nikolau, palun, härra volinik, teil on sõna vastuseks. Mr Commissioner, you have the floor for responding to question thirty 30 härra volinik, te võite vastata küsimusele kolmkümmend neli. Excuse me, Mr President. vabandust, härra president. indikaatorid näitavad, et viimasel aastakümnel ei ole olnud piisavalt seoseid ähm, palgatõusu ning teiste üldmajandusliku näitajate vahel. ja kui me vaatame konkurentsinäitajaid, äh, jooksevkonto defitsiiti, erinevaid äh, tööturu näitajaid, need kõik on väga olulised äh, faktorid ja need kõik on põhjustanud ka liialt kiire palkade tõusu Kreekas ning ähm, viimastel aastatel on majanduskasvu aluseks olnud põhiliselt äh, sisemajanduslik nõudlus, selle kiire kasv, sissetulekud äh, on äh, kiiresti tõusnud, sissetulekud viimasel ähm, aastakümnel on kasvanud enam kui kaheksateist protsenti ja sellel, sellega käib kaasa ka suur eelarve puudujääk ja sellel on äh, väga tõsiseid makroökonoomilisi tagajärgi ja see toob kaasa endaga tasakaalu puudumise äh, majanduses üldiselt. ja selle tulemusena on äh, avalik sektor äh, neelanud endasse väga suure hulga stiimulitest kindlasti äh, on ähm, palkade vähenemine avalikus sektoriks väga oluline signaal ka erasektorile ja selle äh, tendentsiga äh, paraneb ähm, Kreeka konkurentsipositsioon. Need kokkuhoiumeetmed, kärpimismeetmed, neil on kindlasti mõju ka nõudlusele, kuid äh, Need meetmed on vajalikud selleks, et usaldus turgudel taastada ning panna alus jätkusuutlikumale majanduskasvule tulevikus. Kreeka on vastu võtnud ambitsioonika programmi selleks, et eelarve puudujääki vähendada ning oma majanduskasv taastada. see kõik on vajalik selleks, et usaldust suurendada turgudel ning seda kõike tervitab ka Euroopa eh, Komisjon IMF, äh, Euroopa Keskpank. Need äh, kärbete paketid, mis märtsis kaks tuhat kümme välja kuulutati, nende eesmärgiks ei ole mitte ainult palkade kärpimine ja boonuste vähendamine töötajatele, vaid äh, ka maksukogumissüsteemi ülevaatamine selleks, et inimesed oma maksukohustusi paremini täidaksid märtsis kaks tuhat kümme äh, leiti, et Kreeka on asunud äh, täitma äh, neid eesmärke, mis vaatu, vastu võeti märtsis kaks tuhat kümme ning püütakse tõepoolest kinni pidada eelarve eesmärkidest kahe tuhande kümnendaks aastaks. härra Papa-Nikolaol on võimalus esitada teine küsimus vastavalt äh, Kreeka statistikaameti hilisele, hiljutisele teatisele öeldi, et äh, tööpuudus on praegu üksteist koma kolm protsenti, pool nendest, äh, viiskümmend kolm protsenti on noored ja tegemist on ju nende eh, inimestega, kes eh, võiksid olla eriti tootlikud. noorte inimeste, noored inimesed on Kreekas pidanud leppima eriti madalate palkadega tegemist on olnud nii madalate pankade, palkadega, et neid ei tohiks küll rohkem alandada. ja seetõttu tuleb olla ettevaatlik selliste üldistuste puhul, kui tegemist on nii suurte raskustega ja su nii suure tööpuudusega. praegu on Kreekas suuri rahutusi äh, ja uur- ja uued äh, kärped ei anna, aita kaasa majanduse elavdamisele. sõna volinikul, palun. aitäh, president muidugi valmistab meile muret tööpuudus Kreekas ja mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes äh, Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid äh, teisest küljest äh, on oluline ka see, et majanduse põhitõdedest kinni peetaks ja et teatud perioodi jooksul on ju palgad kasvanud kõrgemini, kiiremini kui tootlikkus ja see toob enda kaasa probleeme ja see äh, Need probleemid on ka avaldunud Kreekas. tegemist on äh, väga suure probleemiga just noorte jaoks ja me jälgime olukorda, samuti leiame, et pikaajaline finantsstabiilsus äh, äh, ühes liikmesriigis ning euro, euroalal on väga oluline. veel üks küsimus härra Hundiselt palun teil. kui ma nüüd pöördun tagasi selle küsimuse juurde, mida kolleeg esitas, härra Reini esin-, asendaja viitas sellele, et ka erasektoris äh, tehakse kärpeid. ma peaks nüüd küsima, et millise õigusega äh, komisjoni esindaja siin mingeid prognoose teeb, et mida pea, selle kohta, mida peab tegema Kreeka. Need ei kuulu üldse ühenduse pädevusse, need kuuluvad Kreeka siseriikliku poliitika pädevusse, mis puudutab palku ja pensione. kust te võtate pädevuse teha selliseid avaldusi ja üldse mõelda sellistele prognoosidele, mis puudutavad Kreeka majandust? härra volinik, teil on sõna, palun. Thank you, president aitäh, president. me kindlasti ei nõua seda, et tööhõive väheneks erasektoris, kuid me näeme, et ähm, tööpuudus suureneb ja mitte ainult Kreekas, vaid äh, ka paljudes teistes liikmesriikides äh, selle tagajärjel, et meil oli tegemist äh, suure finants- ning majanduskriisiga. Kreeka majandus kui me soovime, et see oleks pikaajaliselt jätkusuutlik ja soovime ka Rahandus- ning Majandusliitu säilitada, sellel on ju väga suur väärtus kogu Euroopa majanduse seisukohalt, nii et me ei ütle seda, et tööpuudus peaks suurenema, see on selle kõige tulemus, teatud poliitikate tulemus, mida on teatud perioodi jooksul läbi viidud järgmine küsimus äh, on küsimus kolmkümmend viis, mille on esitanud härra Koosa. teda esitab, esindab proua Kall. Mm, härra volinik, te võite vastata äh, küsimusele number kolmkümmend viis. Number thirty five. Thank you uh.... aitäh, härra president kui ülemaailmne majanduskriis kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel Ungaris väga kriitiliseks muutus, siis otsustas komisjon toetada äh, Ungarit äh, üle äh, kuue äh, poole miljardi euroga, mis ületas äh, äh rohkem kui poole kogu äh, Äh, Ida-Euroopale ette nähtud äh, rahast, toetusrahast ja koos IMF-i toetusega oli summa kakskümmend miljardit eurot. kuueprotsendine majanduslangus eelmisel aastal äh, oli juba samm edasi ja sel aastal oodatakse majanduse stabiliseerumist Äh, valitsus kaotas juurdepääsu rahaturgudele ja see tähendab seda, et äh, igasugune muu rahastamismeetod oleks olnud veelgi karmim ja olukord oleks olnud veel raskem. Äh, see oleks kaasa toonud raske tööhõive vähenemise, majanduslanguse Äh, rasked sotsiaalsed mõjud, eriti haavatavatele ühiskonnagruppidele ja nii edasi. loomulikult äh, tuleb tagada, et aja jooksul Ungari majanduskasv stabiliseeruks ja taastuks, äh, selleks tuleb rakendada vastavad strateegiad, sealhulgas ka rahanduse konsolideerimise meetmeid lähimuspõhimõtte alusel liikmesriigid vastutavad sotsiaalpoliitika meetmete rakendamise ja ellu, rakendamise ja kujundamise eest äh, aga samas äh, selle toega nähti ette, et valitsus peab äh, tegema eelarvekärpeid, suunama täpsemalt äh, abi, sotsiaalabi, sealhulgas eriti vaestele. köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a választ. suur tänu, härra president, suur tänu vastuse eest, härra volinik härra Adam Koša nimel tahaksin esitada ühe kommentaari. lõppude lõpuks ei saanud Ungari kasutada Euroopa taastusplaani rahasid saja miljoni euro ulatuses on seotud sellega, et ei olnud võimalik kasutada IMF-i ressursse tööhõive suurendamiseks ja eriti ei saanud seda kasutada puudega isikute äh, tööhõive äh, suurenemist, see on huvitav vastuolu ja tahaksin teada teie arvamust uh,. aitäh, härra president. mina ei vastuta komisjonis selle teema eest, aga mulle tundub, et austatud liige viitab sellele sajamiljardilisele paketile, mida rahastasid liikmesriigid, liikmesriigid ka öö, äh, otsustavad selle rakendamise üle. Äh, see sada miljardit on äh, defitsiidina näha riikide eelarvetes. see, mis juhtus Ungaris on see, et kahekümne miljardi jagu täiendavalt äh, oli Ungaril võimalus kasutada abi äh,, teiste majanduste puhul seda ei ole võetud, neile on lihtsalt äh, ähm, äh, välja pakutud võimalused, kuidas kriisist välja tulla, aga kellelegi teisele raha ei ole antud. härra Huntisel on kolmkümmend sekundit aega täiendava küsimuse esitamiseks härra president, härra volinik, vastus, mille te praegu andsite, läheb ei puuduta minu meelest äh, selle küsimuse problemaatikat. just Kreekas osas tahtsime märkida järgnevast. kas te tegelesite sellega, mida tegi seal Rahvusvaheline Valuutafond ja mm, vaatasite neid otsuseid, mis äh, tehti, millel olid tegelikult katastroofilised tulemused äh, küsimus on nüüd selles, et kas, kas äh, Euroopa Komisjon tegeles sellega, et miks Euroop-, Rahvusvaheline Valuutafond üldse äh, sekkus ja millise artikli alusel Rahvusvahelise Valuutafondi tegutsemine üldse toimus? ma sooviks saada vastust sellele küsimusele, ma arvan, et seal peaks olema äh, tegemist konkreetsete õiguslike alustega, et millise, millised need olid? lühidalt kui IMF sekkuks Kreekas, siis loomulikult teeks ta seda Kreeka nõudmisel kahepoolselt ja nagu austatud liige teab, Euroopa tasandil on liikmesriikide vahel äh, tehtud kokkulepe, et äh, tehakse koos jõupingutusi äh, IMF-iga, aga seda ainult juhul, kui vastav liikmesriik, antud juhul Kreeka, ise seda soovib. vähemalt nii olen mina nendest aruteludest aru saanud. Äh, järgmine küsimus on küsimus number kolmkümmend kuus, millele on, on esitanud proua Eleni Theoharos, volinikul on sõna vastuseks. Well, uh, Mr. President. Uh härra president. see on küsimus, mille esitas, selge, leidsin üles. lubage mul paluda, et me võiksime lõpetada selle arutelu, sest mina asendan härra Reeni ja üldiselt kell kaheksa lõpeb infotund ja mul on järgmine kokkulepe, ma kahjuks ei saa kauemaks jääda No, no aitäh, kahjuks mul tõesti ei ole aega. From... ma ei ole valmis voliniku vastuseks, et tal ei ole aega mina olen parlamendi liige, mul on siin küsimus, ka mul on oma kokkulepped. ma olen siin istunud väga pikka aega, oodates vastust oma küsimusele ja vastati väga paljudele lisaküsimustele, minul peaks ka olema õigus vastusele ja minu meelest on häbematu teist öelda, et teil ei ole aega. president otsustab, aga ma peaksin väga selgelt välja ütlema, et ma ei vasta siin oma küsimustele, vaid ma asendan härra Reini, kes on haige ja ei saa siin olla, see on see, mis praegu toimub, aga e, te peate pöörduma härra presidendi poole, mina austan härra presidendi otsust, mina ei saa siin otsuseid teha. Right Teil on õigus, te viitate probleemile, te asendate volinik Reeni, sellest on kahju, aga tegelikult äh, infotunni kellaaeg on ähm, päevakavas äh, poole üheksani ja arvestades arvestada asjaolusid, siis ma ei saa teid küll tooli külge siduda, aga me ootaksime, äh, kui te juba härra Reini asendamise rolli endale saite, et te teeksite seda kõigi tema küsimuste ulatuses, nii et palun, teil on võimalus proua Teokarusele vastata suur tänu, härra president. nagu ma juba ütlesin, äh, teie juhatate ja teie otsustate, nii et ma jätkan, kuigi ma olen juba hiljaks jäänud. ükskõik, mis siis edasi saab. Äh, majanduskriis, mil, finantskriis, millega on kaasnenud ka äh, makromajanduse kriis, on pärast teist maailmasõda olnud kõige raskem äh, see on mõjutanud kogu maailma majandust, sealhulgas ka Euroopa Liitu ja Eurotsooni majandusi. seetõttu on ka Küprost äh, paratamatult mõjutanud, see on väga väike avatud majandus. mis puudutab äh, esialgselt äh, Küprose statistilisi prognoose, siis tundub, et aastal kaks tuhat üheksa tõmbus Küprose majandus reaalarvutus kokku ühe koma seitsme protsendi võrra, see on viimase kolmekümne viie aasta jooksul esimene majanduslangus. ebasoodsad majandustingimused, varabuumi tagasilandus, langus ja Euroopa majanduse elavdamise plaani raames võetud teatud finantsmeetmed on kaasa toonud äh, probleeme märtsis kaks tuhat kümme on äh, Küpros esitanud äh, statistilised andmed, äh, Eurostat kontrollib neid praegu ja eelarve puudujääk selle järgi on kuus koma üks protsenti ja riigivõlg üle viiekümne protsendi, viiekümne kuue protsendi SKP-st. SKP komisjon peab Mm, ette valmistama raporti, kui eelarve defitsiit mõnes liikmesriigis ületab kolmeprotsendilise referentsväärtuse ja praegu komisjon valmistab Küprose kohta seda raportit ette, kui see on valmis, siis esitatakse raport nõukogule, kes otsustab, kas eelarve puudujääk on liigne kui nõukogu seda otsustab, siis tehakse Küprosele vastavad soovitused ja äh, seatakse sisse tähtaeg korrektiivtegevusteks. vahepeal on Küprose valitsus saatnud ka meile oma stabiilsusprogrammi uue versiooni äh, keskpika äh, eelarvestrateegia aastani kaks tuhat kolmteist, mm, komisjon parasjagu hindab seda ja on valmistamas ette raportit nõukogule proua Theokaru, sul on äh, kolmkümmend sekundit aega. aitäh. oleks tõesti olnud väga mm, halb, kui te ei oleks andnud äh, vastuseid ähm, meie küsimustele. ma soovisin teada saada, kas te äh, Küprose valitsuse programmiga rahul olete ja minu küsimus puudutas konvergentsi programmi. sõna härra volinikul. Commissioner, you have the floor for the answer. Well, uh... härra president ma saan ainult korrata seda, mida ma ütlesin, toimub hindamine, see on tavaline menetlus, mida me kasutame kõikide liikmesriikide puhul, sealhulgas ka Küprose puhul, kui komisjon jõuab järeldusele, et eelarve defitsiit on liiga suur, siis äh, tehakse soovitused äh, Küprosele. järgmine küsimus on küsimus number kolmkümmend viis, mille on esitanud härra Messerschmidt palun äh, teie vastust, härra volinik. Uh, aitäh, president. austatud liige paistab pakuvat, et äh, kui Kreekal oleks iseseisev rahapoliitika, siis see aitaks neil kriisi lahendada. see ei ole õige. Kreeka valitsusvõla kõrge intressimäär ei ole seotud rahapoliitikaga, vaid pigem riskipreemia, mis on seotud äh, turu jätkusuutlikkusega. Äh, Euroopa Keskpanga intressimäärad on ajalooliselt kõige madalamal tasandil ja välja on Euroopa Keskpank on pakkunud kogu pangasüsteemile, sealhulgas ka Kreeka institutsioonidele väga palju likviidsust. aga loomulikult äh, eurotsüsteemi, süsteemi õigus äh, näitab, et äh, äh, tuleb võrrelda riike omavahel, on näidatud, et äh, eurotsooni sees ei ole konvergents olnud piisav ja mitmepoolsed hindamiskriteeriumid aitavad meil välja tuua liikmesriikide haavatavused äh, komisjon valmistab ette selles osas äh, ettepanekuid, nagu ma öö, äh, ütlesin ka seoses eelmise vastusega. härra Messerschmittil sõna. jah, on palju erinevaid võimalusi see äh, vahetuskursi reguleerimiseks. kui öö, ähm, see võimalus on ja Eurotsooni liikmetel seda võimalust ei ole, sest äh, Need on, riigid on need instrumendid, mis neil varem on, olid andnud Frankfurdi kätte ja äh, intressimäärad Euroopas ei ole ju ühtsed. kesk, pikaajad intressimäärad ja pikad, pikaajalised intressimäärad on palju su-, erinevad. Taanis on meil oma raha, aga kas me ei saaks olla ühel meelel selles, et kui Kreeka ei oleks, Kreeka käed ei oleks äh, seotud Frankfurdi tõttu, siis oleks Kreeka äh, raha devalveeritud ja tal oleks nüüd vähem probleeme. palun sõna volinikul vastamiseks. An... Uh, kogu äh, majandus- ja rahaliidu eesmärgiks on see, et kõik liikmed liitudes on teadlikud sellest, et ei ole võimalik enam devalveerida oma vääringut. võimalik on kasutada ainult ühisraha. ei ole ju enam äh, midagi sellist nagu Kreeka vääring, äh, kasutatakse vääringuna eurot ja devalveerimine iseenesest on täielikus vastuolus äh, Euroopa Rahandusliidu ideega. Kreeka on ju teinud kõik tõepoolest kõik selleks, et sinna liitu pääseda? järgmine küsimus on küsimus kolmkümmend kaheksa. selle on esitanud Gay Mitchell. ja teil on sõna vastuseks. Uh, aitäh, härra president. kriis on näidanud, et on vajadus eh, teatud raamistiku rajamiseks, mis puudutaks eh, kriiside ohjamist. see eh, Euroopa Valuutafondi loomise idee on pigem keskpika perspektiivi idee, kuid Euroopa Liidu liikmesriikide finantsministrid märtsikuus otsustasid, et peaks löö-, looma vastama teemalise rakkerühma Euroopa Valuutafondi loomine puudutab mitmeid teisigi äh, alateemasid. komisjon on nõus äh, sellega, et peame paika panema raamistiku äh, hädaolukordades tegutsemiseks, selleks et tagada finantsstabiilsus. kuid samas ei ole vaja selleks e-, eraldi asutust. me peame muidugi tagama Euroopa Rahaliidu toimu-, toimimise ning stabiilsuse ja selle, et oleksid tugev alus kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide äh, rahapoliitikale. selleks on vaja äh, tugevamat ähm, koostööd liikmesriikide vahel ja sellel, sellele juhtis tähelepanu äh, ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, aitäh! kõigepealt äh, vabandan äh, voliniku ees. me kõik äh, oleme siin veidi närvilised, sest paljud meist ei ole vahepeal koju saanud, ei ole saanud oma pere juurde ja ma saan tõepoolest aru, et te asendate siin kolleegi, kuid minu küsimus volinikule on see, et mis täpselt on see keskpikk perspektiiv, kas me räägime siin selle Ehm, selle komisjoni mandaadi pikkusest räägime pooleteisest aastast, ehm, millal me saaksime konkreetsemaid vastuseid sellele küsimusele? Kirje Pidrup um,. härra volinik, te peaksite selle ajakava puudutava küsimuse esitama volinik Rehnile, kuid äh, kui ma vaatan neid soovitusi, mis me oleme äh, esitanud ning ka rohelist raamatut, siis äh, Kreeka toetamise osas ning samuti äh, erinevate meetmete kombineerimisel ka IMF-ilt. Äh, selge on see, et komisjoni seisukohaks on see, et see, mis on juhtunud, seda ei saa kõike lahendada sellega, et me lihtsalt loome Euroopa Valuutafondi, see nõuaks palju enam aega, kui meil, kui praegu meie käsutuses on selleks, et Kreekat toetada. nii et see on keskpika perspektiivi ähm, projekt ja konkreetse ajakava osas eh, soovitaksin teil eh, küsimus esitada Olli Rehnile. hästi. viimane küsimus on eh, proua Kratsa küsimus, tegemist on küsimusega kolmkümmend üheksa ja teil on sõna vastamaks sellele. Thirty nine. Uh, aitäh, härra president! komisjon on juba kaua rääkinud sellest, et peaks äh, tugevdama järelevalvet, äh, finantsjärelevalvet Euroopa Liidus ja see toodu välja, toodi välja ka juba avalduses kahe tuhande ühe, kahe tuhande üheksandal aastal me peame kõik selleks äh, tegema, et koordineeritus selles valdkonnas oleks äh, parem ning ähm, komisjoni hiljutine ettepanek äh, on selle eesmärgi poole ka liikumas. teatis näeb ette ähm, kasvu ning stabiilsuspakti korrektiivmeetmete suuremat, täpsemat defini-, defineerimist ning kriisi ohjamismeetmeid euroalal. kui räägime samuti peab tähelepanu pöörama eelarve stabiilsusele, erinevatele ennetavatele ning korrektiivtegevuste paikapanemisele. konsulteerumistegevus peaks leidma aset õigeaegselt enam peaks keskendutama just äh, eelarvevahendite kasutamisele. Äh, samuti peaks äh, muutma olulisemaks trahvide, sanktsioonide rolli selleks, et vältida rikkumisi selles vallas. makroökonoomilise tasakaalutuse Äh, korrigeerimine puudutab eriti just euroala liikmesriike, kuna ähm, euroala äh, kriteeriumite rikkumine toob endaga kaasa suurema riski majanduse stabiilsuse seisukohalt üldiselt. rääkides äh, Euroopa Rahandusliidu toimimised, siis kriteeriumitest mitte kinnipidamine on väga suureks ohuks selle liidu toimimise. siin on meil tegemist ka suurte kinnisvaramullidega, mis on aset leidnud mitmetes liikmesriikides. stake for adjustment and increase the vulnerability me suure, peame suurendama riikide mm, rahanduse jätkusuutlikkust. seega finantsjärelevalve täiendamiseks äh, kavatseb äh, komisjon välja pakkuda ka Eurotsooni majandusjärelevalve äh, suurendamise, eesmärgiks on luua varase hoiatuse mehhanism ja Äh, korrektsioonimehhanism äh, euroala siseste tasakaalustamatuste parandamiseks. Äh, kolmandaks kavatseb komisjon sisse seada kriisilahendusmehhanismi, ad hoc mehhanismi, mis lahendaks kiireid vahendusi, samas selle kõrval peaks olema ka alaline kriisilahendusmehhanism, milles oleks selged stiimulid, et riigid ei sooviks seda kasutada see tooks välja sisulise ja tingimusliku abi võimalused raskustes liikmesriigile. järelevalvemehhanism täiendaks Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja komisjon kavatseb luua sildu kahe raamistiku vahel. suur tänu, me Äh, mõistame, et teil on vaja kiiresti minna, aga äh, tõlgid kahjuks äh, sattusid teie kiiruse tõttu raskustesse, aga loodetavasti see oli suures osas arusaadav. aitäh. proua Kratsa, teil on kolmekümneks sekundiks sõna, kui te soovite esitada küsimust. jah, aitäh, härra volinik, teile vastuse eest. palun lubage, et ma räägin järelevalve teemast ja, ja tasakaalustamatusest ma tahtsin oma küsimusega saada teada, kas äh, see majandust, äh, kas need majanduste vahelised erinevused on midagi, millega meie ja teie peaksime tegelema ja tegelete? kuidas me neid erinevusi kompenseerime? Äh, kriis Kreekas äh, ju alles äh, tõi ilmsiks need äh, erinevused ja, ja need probleemid. ja ma tahtsin ka öelda, et uus artikkel sada kolmkümmend kuus on väga oluline, aga vaja on ka teistsuguseid koordineerimisvahendeid ja vaja on ka poliitilist äh, tahet selleks, et neid majanduslikke erinevusi kompenseerida, aitäh! aitäh, president, kõigepealt ma tahaksin vabandada ka ise tõlkide ees, aga ma olen kahjuks natukene eriolukorras ja te võite ka mõista, et ma püüdsin vastata äh, kõiki, püüan vastata kõikidele küsimustele enne poolt üheksat. nii, aga mis puudutab nüüd seda lisaküsimust, siis äh, tuleks tagasi pööra-, pöörduda kiiri, kriisi alglätete juurde teie riigis see tähendab seda, et need tasakaalustamatused loodi pika aja jooksul. konkurentsivõime jäi madalaks, palgad tõusid kiiremini ja see on seotud riigi poliitikatega. kas on parem öö, eh, omada paremat järelevalvet, siis jah, me pakume selleks ka skeemi välja me ei tohiks unustada, et komisjon äh, kahe tuhande teisel aastal juba pakkus välja, et äh, äh, komisjon võiks saata audiitorid liikmesriikidesse, siis liikmesriigid ei olnud sellega nõus. järelevalve on väga oluline. ja oluline on, et riikide eelarved vastaksid Majandus- ja Rahaliidu nõuetele ja seda eriti Kreeka puhul aitäh. aitäh härra volinikule. ma saan äh, teile öelda, et Olli Rehn on teile tõesti väga palju tänuvõlgu, nii et järgmine kord, kui äh, tegemist on äh, kõne, infotunniga ja teie peate tulema, siis on Olli Rehn teile selle võlgu. Nendele küsimustele, millele praegu ei vastatud, vastatakse kirjalikult. infotund on nüüdseks läbi ja istung katkestab, on katkestatud kuni kella üheksani, aitäh kõigile!